Jose Manuel Barroso avaldus komisjoni kahe tuhande kümnenda aasta õigusloome ja töökava kohta. lisaks Euroopa Komisjoni presidendile on täna kohal terve rida teisi volinikke. komisjon on siin tõesti ähm, arvukalt esindatud, sellepärast et tegemist on nii nende kui meie jaoks tähtis, tähtsa teemaga kuna me muutsime päevakorda, pidime me selle päevakorrapunkti, seda päevakorrapunkti nihutama ja seetõttu pärast äh, härra Barroso sõnavõttu saavad sõna fraktsioonide esindajad, et anda komisjonile oma poliitilised vastused komisjoni kahe tuhande kümnenda aasta tööprogrammi kohta. pärast seda anname me uuesti sõna president Barrosole, kes saab vastata fraktsioonide esimeestele ja nüüd kõigepealt on sõna teil, härra Barroso. suur tänu, et te tulite meie juurde. Strasbourgi jõudmine ei olnud kerge ja väga paljud Euroopa Parlamendi saadikud ei ole veel siia kotta jõudnud, nii et meie osalemine ei ole täna väga arvukas, otsustasime selle täiskogu ajal ka hääletused edasi lükata, sellepärast et ähm, kõigil peab olema võimalik hääletada ja mõningad äh, liikmed ei jõudnud äh, meie majja selleks täiskoguks, nii et äh, olukord on päris eriline. suur tänu, härra president, daamid ja härrad Euroopa Parlamendi liikmed, nõukogu eesistuja, mul on hea meel tutvustada selle komisjoni esimest töökava, mis on ka esimene pärast Lissaboni lepingu jõustumist. mul on au ja hea meel teha seda siin praktiliselt kogu minu meeskonna siinviibimisel, terve Euroopa Komisjoni kohalolekul, mis on austuse märgiks teie parlamendi vastu. see programm esitatakse Euroopa jaoks otsustaval hetkel, sest just praegu tuleb tegutseda. see programm tuleneb meie poliitilisest dialoogist pärast intensiivseid konsultatsioone mis tuginesid poliitilistele suundumustele, mida ma tutvustasin viieks lähiaastaks. Euroopa Parlament septembrikuus andis mulle selle mandaadi ja vastutuse pärast kuulamist, mis võimaldas ühise nägemuse välja töötada arengutelgede teemal. kolleegium tervikuna sai veebruaris teie usalduse kinnituse. teiste sõnadega, see töökava näitab, et on, valitseb tihe üksmeel teie ja meie prioriteetide suhtes, see on tugevaks aluseks selleks, et ambitsioonikaid tulemusi saavutada. meie peamine prioriteet peab olema kriisist väljumine ja jätkusuutliku majanduse, majanduskasvu tekitamine, töökohad kõigepealt. me arutasime kõigepealt ülemkogu tulemusi. mehhanismid toetamaks Kreekat, võeti vastu üheteistkümnendal aprillil lõpuks, komisjon edendas olulist rolli selle mehhanismi loomisel ja kui Kreeka soovib selle käivitamist, edendab komisjon ka olulist rolli. komisjon on algusest peale soovinud, lahendanud, lahendada Kreeka finantsprobleemi ning säilitada euroala stabiilsust me oleme seda alati teinud, kinni pidades solidaarsuse põhimõttest ning äh, vastutustunde põhimõttest. miks need probleemid tõusetusid ja kuidas neid tulevikus ära hoida? seepärast vaatame läbi stabiilsuse ja kasvupakti selleks, et tugevdada ma-, järelevalvet majanduse üle ja selleks, et laiendada seda äh, nii, et ta ei tegeleks ainult defitsiidi küsimusega, meil on vaja alalist kriisi lahendamise mehhanismi. lühidalt me peame näitama, et Euroopa Liit ja eriti euroala on hetke väljakutsete kõrgusel ning on uurinud kõiki võimalusi, mida sisaldab Lissaboni leping. seepärast üks peamistest ja suurematest komisjoni algatustest lähikuudes saab olema eh, koostada teatis tõhustatud eh, majanduspoliitika koordineerimise kohta. me teame, et see on Euroopa ühistes huvides, Euroopa peab tugevdama seda süsteemi, arvestama kõiki riske, mis võivad majanduses tekkida, me peame parandama äh, sisemisi mehhanisme, meie struktuurid peavad olema tugevamad, meie lähenemine peab olema paremini kooskõlastatud, Euroopa peab lihtsustama riigi rahanduse tagasipöördumise jätkusuutlikkusele ja looma kohase raamistiku äh, laiemaks majanduskasvu taastumiseks. daamid ja härrad viimase pooleteist aasta jooksul oleme tohutuid edusamme teinud selleks, et tekiks eetilisem ja tugevam ja vastutustundlikum finantssüsteem. me peame jätkama liikumist sellel teel, täitma viimased lüngad regulatsiooni vallas, tagama, et järelevalvestruktuurid on vastavuses pidevalt areneva sektori vajadustega. ma olen veendunud, et meie alternati-, riskifondide ja investeerimisfondide osas tehtud ettepanekud jõuavad peatselt otsustavasse faasi. ma loodan, et seadusandlik äh, võim ühineb meie lähenemisega selleks, et finantssektori järelevalvesüsteem Euroopas oleks täielikult toimimisvõimeline alates järgmise aasta algusest, aasta kaks tuhat kümme. komisjon äh, kavatseb äh, esitada mitmed ettepanekud, näiteks erivaattoodete osas, hoiuste garantiide osas ja turu kuritarvitamise osas. tarbijate kaitse on samuti väga suure tähelepanu keskmes. CDS on tähtis teema, katteta müük ning peatselt tuleme välja suunistega pankade pankroti osas. härra president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, meie komisjon tegutses kiiresti, me esitasime kaks tuhat kümnenda aasta strateegia kohe, kui me ametisse astusime. meie näitasime eeskuju, kuidas Euroopa tuua tagasi rööbastele, nendele rööbastele, mis tagavad meile ähm, nutika, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu. nüüd me tahaksime teha koostööd Euroopa Parlamendiga, liikmesriikidega, komisjoniga ja ehitada üles jätkusuutliku arengu. meie jaoks äh, kahe tuhande kümnenda aasta sotsiaalne Äh, majandusruum ja majanduskasv tähendab, et kõik otsustustasandid ja ka kõik ühiskonna tasandid oleksid äh, kaasatud. Euroopa tasandile me peame tooma Euroopa tõelist lisaväärtust oma tegevusse, see on ka meie kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärk digitaalne agendaga, äh, tarbija agenda, Euroopa teadusuuringute innovatsiooni päevakord, uued töökohad, uued oskused, sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemine, need on valdkonnad, kus Euroopa saab midagi muuta. me tahame, et meil oleks jätkusuutlik kliimamuutuse suhtes tugev äh, majandusruum, energia- ja transpordisektorid äh, saavad erilise tähelepanu osaliseks, eriti sel aastal. Nemad aitavad äh, meil saavutada jätkusuutliku Euroopa eesmärki, tagades meile meie konkurentsieelised. siseturg, viiesaja miljoni tarbijaga turg, kus on töökohad, konkurentsivõime, kättesaadavad hinnad kõik see on äh, meie majanduse selgrooks, äh, meie majandusruumi täieliku potentsiaali ärakasutamine on oluline eriti väikeste keskmise suurusega ettevõtete jaoks ja see on oluline ka töökohtade loomise seisukohast Euroopa Liidus. siseturg kahe tuhande kahekümne esimesel sajandil on äh, komisjoni jaoks väga oluline, me teeme uusi ettepanekuid kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja Maarja Monti valmistab raportit ette praegusel hetkel, see on selle raporti teemaks, seda tutvustame teile õige pea. ma tahaksin rõhutada, kui oluline on meie, oluline koht on meie visioonis sotsiaalsel kaasamisel ühiskonna tugevust näitavad võimalused, mida ühiskond loob kõige nõrgematele kodanikele, me peame kasutama võimalust ja soodustama tööhõive kasvu, sotsiaalset kaasamist, see tähendab seda, et me peame uusi sektoreid äh, olema valmis toetama, uued sektorid äh, loovad äh, uusi töökohti, me peame inimestele andma uusi oskuseid uute töökohtade jaoks ja andma neile võimaluse majanduse üleminekuga kaasa minna, me peame ka noori inimesi toetama üleminekutel hariduselust tööturule ja see tähendab ka, et meil oleks Euroopa laia ulatuslik äh, vaesuse platvorm, mille abil me saaksime sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu võidelda. loomulikult äh, kogu see tegevuskava, kogu see päevakord aitab meile toetada meie majandus- äh, ja sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust toetada austatud president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, meie Euroopa kodanike mured on Euroopa Komisjoni jaoks kõige tähtsamal kohal. meie tööprogrammis kavatseme me õige varsti vastu võtta sammud, mille eesmärgiks on tagada Euroopa vabaduse, julgeoleku ja õigluse ala elluviimine Euroopa kodanike huvides, see hõlmab kõiki vabaduse, julgeoleku ja õigluse ala erinevaid meetmeid, kodanikud on meie jaoks kõige tähtsamal kohal, me muudame nende õiguste rakendamise kergemaks, me arendame avatud ja turvalist Euroopat, keskendume piiriülesele kuritegevusele ja asüülipoliitikale. Euroopa Liit on julgeoleku vallas viimase kümne aasta jooksul vabalt liikumiselt läinud üle ühtset, ühiste poliitikate juurde. meie saavutused on muljetavaldavad, aga kriisist väljumise ajal peame me Euroopa väärtusi rohkem kui kunagi varem edendama. me peame kasutama ära kogu Lissaboni lepingu loodud potentsiaali, meie tegevuskava hõlmab väga laiaulatuslike meetmete komplekti, mis äh, aitavad meil tegutseda nii Euroopa kui ülemaailmsel tasandil. leping annab, äh, Lissaboni lepe annab meile võimaluse ambitsioonikamalt äh, tegutseda, suurendada selle parlamendi rolli, tõhustada nõukogu otsustamisprotsessi, tegutseda järjepidevamalt äh, ja koostöös liikmesriikidega, see parandab ka Euroopa Kohtu juriidilist järelevalvemehhanismi, mis tugevdab meie tegevust ja aitab meil paremini vastata meie kodanike ootustele ja muredele. aasta kaks tuhat kakskümmend. Äh, vaadates tulevikku, peame me vaatama ka pikaajalisi muutusi, mis moodustavad äh, meie, mis mõjutavad meie kodanike elu näiteks oleme me pensionite tulevikualase arutelu algatanud, me räägime, kuidas, sellest, kuidas tagada pensionisüsteemide jätkusuutlikkus ja ajakohastatus ja väga paljud otsustusvaldkonna selles valdkonnas on ju tegelikult liikmesriikide pädevuses, aga see ei tohiks meid tagasi hoida. me peaksime siiski ka Euroopa tasandilt andma oma maksimaalse panuse. komisjoni asepresident äh, ehitab üles välisteenistust, see on meie välismeet-, välismeetme üks olulisem osa, mis aitab meile äh, äh, parema ja ühtlasema välisteenistuse välistegevuse üles ehitada, mis aitab meile osaleda kaubandus aruteludes ja üleilmsete väljakutsete vastuvõtmisel, ka Euroopa kakskümmend kakskümmend on üks osa meie rahvusvahelisest tegevuskavast. energia, geopoliitika, me üritame omalt poolt anda parima, et meil oleks turvalik, jätkusuutlik ja kättesaadav äh, energia. Euroopa tegevuskava äh, pärast kahe tuhande viieteistkümnenda aasta milleeniumi eesmärke on üks meie eesmärke. nõukogu valmistab äh, ette Euroopa ühist seisukohta ka ÜRO kohtumiseks septembriks. selle eesmärgiks on ülemaailmse tegevuskava vastuvõtmine selleks, et üle vaadata aastatuhande eesmärgid kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks. Euroopa on avatud, me tahame olla solidaarsemad kõige haavatavate rühmadega kogu maailmas. ja lõpetuseks, nagu me parlamendiga kokku leppisime, eelarve ülevaate esitame me kolmandal veerandil sel aastal ja seal toome välja Euroopa finantsressursside kasutamise optimaalsed parameetrid, võttes arvesse Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiat. samal ajal hindame me üksikasjalikumalt võtmepiirkondade olukorda, sealhulgas põllumajanduse ja ühtekuuluvuse. ma võin teile kinnitada, et me kaasame parlamenti eelarve ülevaatamise kõikidesse faasidesse. härra president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed enne kui ma lõpetan oma kõne, tahaksin ma rääkida uuendustest meie tööprogrammides. meie tööprogramm ja tulevased tööprogrammid peavad andma õige raamistuse institutsioonidele selleks, et me saavutaksime üksmeele oma prioriteetide osas. seetõttu me peame olema poliitilisemad ja me peame mõtlema ka mitmeaastastele väljakutsetele oma algatustes ma arvan, et äh, meie tulevased äh, tööprogrammid peaksid äh, olema näiteks sellest, kuidas toimib minu kavandatud ja komisjoni kavandatud eriline suhe Euroopa Parlamendiga. meie programmis on kolmkümmend neli strateegilist algatust ja me oleme valmis need ellu viima enne detsembri lõppu ja ma olen kindel, et te olete nõus, tegemist on väga ambitsioonika päevakorraga järgmiseks kaheksaks kuuks, aga meil on ka algatusi, mis ulatuvad kaugemale kui kaks tuhat kümme, need on kavandatavad tegevused järgmiseks paariks aastaks komisjoni jaoks, kõikide nende tegevuste puhul ei ei esita me võib-olla päris konkreetseid ettepanekuid, lähtuvalt nutika reguleerimise põhimõttest peame me väga põhjalikult hindama, milliste asjade puhul me esitame õigusloomelisi ettepanekuid ja selleks me vaatame igal aastal üle oma tööprogrammi esitame mitmeaastase äh, perspektiivi, kuid äh, esitame igal aastal uued strateegilised eesmärgid. selline tööprogrammi koostamine annab äh, meile võimaluse prognoosida tulevasi tegevusi ja aitab kõigile osalistele võimaluse teha koostööd. me oleme õppinud viimaste aastate jooksul, et me peaksime alati püüdma ennustada ennustamatut. ja meie eesmärgid ei saa olla raiutud kivisse, need peavad kohanema reaalsusega austatud liikmed, komisjoni kahe tuhande kümnenda aasta tööprogramm on ambitsioonikas, kuid vajalik ja realistlik raamistik Euroopa poliitikale järgmisteks aast-, järgmiseks aastaks. realistlik see on see ainult siis, kui kõik institutsioonid tege-, tegutsevad üheskoos ja eraldavad ressursse ja aega Euroopa kodanike hüvede teenimiseks Äh, ambitsioonikas on see programm sellepärast, et meil on vaja kaasaegset ja tugevat Euroopat äh, selleks, et me saaksime pakkuda neile Euroopat, mida kodanikud meilt ootavad. suur tänu teile tähelepanu eest! E, dziękuję, dziękuję panie przewodniczący za przedstawienie. Tänan, president Barroso selle väga põhjaliku ülevaate eest, mis puudutavad komisjoni algatusi järgneval kaheksal kuul. nüüd saavad sõna poliitilised fraktsioonid. ma tahaksin öelda, et strateegiline partnerlus, mille te viitasite, härra Barroso, on meie jaoks väga oluline. meil äh, täitesaatev ja seadusandlik võim on äh, eraldi aga koostöö nende vahel on väga oluline ja seetõttu presidendi sõnad meie kontaktide tihendamise tõttu on väga olulised ja volinike arvukas kohalolek siin näitab, et äh, president ka tõesti äh, seisab oma sõnade taga. Josef Saier Euroopa Rahvapartei nimel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 sellegipoolest äh, on kahetsusväärne, et me oleme käesoleval aastal kaotanud paar kuud. Lissaboni leping jõustus liiga hilja ja see ei võimaldanud äh, tasakaalu tööprogrammis. me väga loodame, et see tasakaal on võimalik nüüd käesoleva aasta jooksul veel sisse viia. Lissaboni leping jõustus. parlamendil, komisjonil ja nõukogul mingisuguseid äh, vastuväiteid ei ole ja ei ole mitte mingisuguseid põhjuseid tööga mitte alustada. me peame tegema endast kõik oleneva, et esindada kodanike huve ja hoolitseda nende heaolu eest. Euroopa rahvaparteil on kaks nimekirja seoses tööprogrammiga, me saatsime teile ka need nimekirjad ja ma kohe räägin nendest detailsemalt. tegemist on äh, nimekirjadega, mis tuleb teostada. me oleme pannud sinna kirja tegevused, mida me teilt ootame. me soovime, et Euroopa Komisjonil oleks teistsugune lähenemisviis. me ei soovi et seadusandlike algatustega läheks niimoodi, et oktoobriks oleks meil käes nendest ainult nelikümmend protsenti, sest et kui asi niimoodi kulgeb, siis Euroopa Parlament ei saa kasutada oma õigust väljendada seisukohta nende ettepanekute kohta. me ootame, et äh, komisjoni tööprogrammi ei käsitletaks nagu äh, kommunistliku režiimi viie aasta programmi, äh, kus oli selge, et juba algusest peale, et eesmärke niikuinii ei täideta või täidetakse ainult murdosa nendest eesmärkidest. me ei soovi, et te juhiksite kodanikke eksiteele. paljud äh, valitsused on praegu kriisis sellepärast, et nad salgasid maha statistika, nad valetasid eelarve defitsiidi kohta ja Ungari, Kreeka on nüüd samalaadses äh, kriisis ja me soovime komisjonilt äh, seda, et konkreetselt äh, tõesti ka nimetataks neid riike, kes ei pea reeglitest kinni. Graf Šetšini ütles, et need, kes solgavad masa maha tõe, need äh, toovad endaga kaasa veelgi hullemad tagajärjed. komisjon ei ole kriisi eest vastutav, liikmesriigid ja nende valitsused vastutavad, aga komisjon peaks esinema jõulisemalt ja tõhusamalt. sooviksin rääkida ka sellest, mida komisjon peaks tegema. me soovime, et komisjon töötaks välja programmi töökohtade taastamiseks ja loomiseks. töökohad Euroopas on kõige olulisemad, see peaks olema meie juhtmõtteks. kui me räägime kodanikega, siis me peame kasutama keelt, mida kodanikud mõistavad. ma olen pärit äh, endisest äh, kommunistlikust äh, riigist ja ma ei saa kodanikega rääkides viidata viie aasta programmile. me võiksime nimetada programme nende sisust lähtuvalt äh, kaks tuhat äh, kakskümmend Euroopa Liidu arenguprogramm, äh, Stockholmi programm on turvalisuse loomise programm ja nii edasi. me ei soovi et töökohtade loomise programm võetakse vastu ilma, et oleks ära kuulatud Euroopa Parlamendi poolne kriitika. kõik valitsused peavad andma omapoolse panuse selleks, et tekiks töökohti juurde. meil tuleb õppida Lissaboni programmi vigadest ja me peame tegema konkreetsemaid samme. ja veel üks märkus, härra president. me ei ela mitte ainult äh, leivast vaid me peame ka tugevdama ühiseid väärtusi ja me ootame Euroopa Komisjonilt, et ta seisaks äh, väärtuste eest, et ta kaitseks vähemusi ja Euroopa ühist ajalugu. Euroopa Rahvapartei toetab teid, aga me ka kritiseerime teid tugevalt. suur tänu teile ja kolleegid, äh, ajapiirangutest kinnipidamine on ääretult oluline. järgmisena saab sõna Hannes Svoboda SD fraktsiooni nimel, palun. tänan, härra president, komisjoni president, äh, daamid ja härrad volinikud, suur tänu, et te täna niivõrd äh, arvukalt siin kohal olete, mida ma ei saa öelda kõikide oma kolleegide kohta. osad, kes siin saalis on, puudu tegelikult asuvad Strasbourgis, aga nad lihtsalt ei ole siin saalis. enne kui me võtame vastu ühise resolutsiooni, siis me edastame teile ka omapoolsed äh, võtmetähtsusega punktid, aga igal juhul meie jaoks on kõige tähtsamad konkurentsivõime, jätkusuutlikkus ja sotsiaalne kindlus tööpuudus äh, loomulikult äh, kasvab, see on saavutanud äh, enneolematu määra ja me peame selle vastu võitlema. osad valitsusjuhid ei ole selles osas päris kohaselt tegutsenud. samas tuleb tähelepanu pöörata ka eelarvete konsolideerimisele, aga me peame siin säilitama mõõdukuse ja konsolideerimine peab toimuma ajaraamistikus, mis ei sea ohtu näiteks äh, vaesuse ja tööpuuduse vastast võitlust. Kordobas leidis aset tippkohtumine, kus käsitleti roomade küsimust ja ma tahaksin äh, siinkohal äh, asepresidendile öelda, et see küsimus on ääretult oluline. ma käisin hiljuti Serbias Rooma kogukondades ja on täiesti uskumatu, millistes olukordades inimesed seal elavad, nii et äh, me peaksime tugevalt äh, võitlema sellise tööpuuduse, töötuse vastu ja vaesuse vastu. edasi, transpordi teema. me rääkisime asepresident Kallasega sellest täna hommikul, et me oleme liiga vähe investeerinud üle-euroopalistesse võrgustikesse, mis on nüüd endaga koondnud kaasa mitmesugused raskused ja härra president, kui te räägite partnerlusest, siis äh, eelkõige eelarve valdkonnas on meil sellist partnerlust tugevalt äh, vaja, sellepärast et on ju näha, kuidas äh, nõukogu soovib Euroopa Liidu eelarvet järjest kärpida ja seda me ei saa lubada härra president, te rääkisite Monti raportist, see on ääretult oluline dokument ja hea on, et te andsite selle koostamise eksperdile. aga kui me räägime ühisturust, siis äh, tuleb rääkida ka sotsiaalsest turust ja sotsiaalsest turumajandusest. meie jaoks on ääretult olulised äh, üldhuviteenused Te mainisite nendega seoses äh, raamdirektiivi, me ei soovinud siin äh, detailidesse laskuda, aga oleme arvamusel, et üldhuviteenused on osa Euroopa identiteedist. ka transpordiprobleemid äh, näitavad, kuivõrd olulised on näiteks ühiskondlikud rongiühendused, ükskõik, kas nad on siis era- või avalikes kätes, aga igal juhul koordineeritus peab toimima. ja nüüd ähm, kõige olulisema punkti juurde te mainisite majanduskriisi, rääkisite Kreekast ja teistest riikidest, kes on äh, praegu kriisis ja eelmisel arutelul äh, härra Van Rompuyga me tõdesime, et ähm, ülemkogu just äh, tippsaavutusega selles osas hakkama ei saanud. kui me oleks reageerinud paar kuud varem, siis Kreeka oleks pääsenud kõrgetest intressimaksetest. meil on vaja komisjonipoolset äh, tugevat tegutsemist ja tugevat äh, häält me ei saa lubada seda, et äh, kriis muudkui süveneb, defitsiit äh, järjest paisub ja siis alles äh, reageeritakse. meil on vaja ennetada sellist olukorda, meil on vaja tugevat reg-, reguleerimist ja kontrollitegevust. siin on öeldud, et äh, ei saa kontrollida eelarve kujundamist äh, liikmesriikides, aga kui me soovime vältida seda, mis äh, toimus paar kuud tagasi, siis me just peame sekkuma eelarvetes. loomulikult valitsustel peab olema mänguruum, aga euroalal tuleb siiski kontrollida olukorda nii, et me liiguksime Euroopa eesmärkide poole Te mainisite partnerlust. see peab põhinema nii Euroopa Parlamendi kui ka komisjoni poolsetel tugevatel äh, sammastel. raamkokkulepe reguleerib detaile, aga meil on puudu sellest äh, lepingu vaimust osad liikmesriigid võib-olla soovivad äh, Lissaboni lepingut äh, nõrgestada, et oma positsioone tugevdada ja siis meil on vaja Euroopa Komisjoni poolt tugevamat häält, mis äh, toetaks Lissaboni lepingut. me peame võitlema tugeva Euroopa eest, mis peaks olema oluline kõikidele valitsusjuhtidele, tänan. tänan, härra Svoboda teiepoolsete märkustest ja selle eest, et te pidasite kinni kõneajast. ka see on väga oluline meie aruteludes ja järgmisena kolleeg Desarnes liberaalide ja demokraatide nimel suur tänu, liberaalide nimel ma näen, et see programm on liiga tagasihoidlik, arvestades tänaseid vapustusi, meil, meil on, me ootame komisjonilt palju enamat, seda enam, et te võtsite endale ka selliseid kohustusi, mis puudutab äh, finantsregulatsiooni, ma mõistan igati, mida soovib teha Michel Barnier, ta liigub õiges suunas, kuid ma leian, et me oleksime võinud minna kaugemale ja uurida teisi teid, nagu näiteks pangategevuse eraldamine või äh, ma või tuletistoodete vallas samuti. kuid mis veelgi olulisem on minu jaoks, me peame tegema kõik selleks, et eelistada reaalset majandust, jätkuvaid investeeringuid, mis tekitavad töökohti ning mulle soovik-, mulle meeldiks, et me tegeleksime konkreetsete projektidega, ma ei näe neid selles programmis praegu. meil on vaja ka suurprojekte ja kui on hetk, millal oleks õige tegeleda raudtee küsimustega, siis just täna, praeguse kriisi valgustes, täna meil on kakskümmend kaheksa tuhat lendu päevas Euroopa Liidus, seega on tulnud aeg hakata tegelema raudteega, nagu sellest räägitakse juba aastakümneid. ning majanduse koordineerimine, majanduse juhtimine on väga tähtsad küsimused, mul on kahju, et töörühma juhiks on siin nõukogu, mul oleks meeldinud, et see oleks komisjon, meil on eluline vajadus koordineerida eelarvet, majandust, tööstust, meil on vaja Euroopa Valuutafondi ning äh, sellega peavad kaasnema riigi rahanduse saneerimismeetmed liikmesriikides. meil on vaja tegeleda maksude lähenemise ka ettevõtete maksustamisega. väga tähtis oleks ta-, on tagasi pöördunud majanduskasvu teele ja veel rääkides strateegiast aastaks kaks tuhat kakskümmend, ärge loobuge arvulistest eesmärkidest vaesuse vähendamise ja hariduse vallas. ma arvan, et siin Euroopa Parlament toetab teid täielikult. tegemist on Euroopa ühiskonnamudeliga, mis on meie jaoks väga tähtis. pani Rebecca Harms. suur tänu ja, ja proua Rebecca Harms. Herr Präsident! suur tänu, härra president, austatud komisjoni president, lugupeetud volinikud. ka mina sooviksin, et teiepoolne austus parlamendile saaks vastatud ka meie suurema kohalolekuga. Teie poolne tööprogramm on ääretult ambitsioonikad, ambitsioonikas, juba pealkiri ütleb äh, aeg tegutseda. ma ei tea, kas detailides tööprogramm tõesti ka vastab sellele pealkirjale. me oleme ju endiselt kriisis, nii finants kui ka majanduskriisis. Kreeka näitas, et äh, ka Euroopa Liidu siseselt äh, on meil ääretult suured majanduslikud ja sotsiaalsed äh, lõhed nii põhja-lõuna kui ka ida suunal. väljakutsed on ühesõnaga väga suured, eriti just äh, sotsiaalse Euroopa valdkonnas ja ma olen täielikult nõus kolleeg Svobodaga, meil tuleb sotsiaalvaldkonda tugevalt parendada. Euroopa Liidus äh, vohab vaesus järjest rohkem, selle vastu tuleb tugevamalt võidelda kui seni. kas finantskriisist äh, tehtud järeldused äh, on piisavad, kas majanduskriisist tehtud järeldused on piisavad? kas me peaksime tegema uusi ettepanekuid äh, ettevõtete maksustamise kohta. meie rohelistena oleme selle poolt, me oleme ka energia maksustamise poolt. ja kui te lõpuks nende ettepanekutega välja tulete, siis võite loota meie toetusele. finantskriisi kogemus näitab meile, et me peaksime töötama finantstehingute maksustamise suunas seda ütles ka kolleeg ähm, Saier, et ähm, teie nõudmised peavad olema täpsemad, konkreetsemad ja tugevamad ja te peate nende eest võitlema. me ei tohi lubada kriisi kandumist Kreekalt äh, mujale. härra Barroso, oma kandideerimiskampaanias te mainisite äh, tugevalt üldhuviteenuseid ka meie fraktsioonis. ja ma olen arvamusel, et äh, me peaksime kodanike keskse tegevuskava raames äh, pöörama tähelepanu üldhuviteenustele. Need on praegu sealt puudu, hoolimata teie isiklikest lubadustest ja mis puudutab nüüd keskkonnateemat, keskkonnakaitset, siis sellega tegelevad erinevad äh, peadirektoraadid ja neil on erinevad äh, eesmärgid ja stsenaariumid aastal kaks tuhat äh, kümme energiasääst kakskümmend viis protsenti, mõned muud säästud vähem. selge on see, et üheski peadirektoraadis ei mängi Paali mingit rolli aga, aga kahe protsendi eesmärk ei mängi mingit rolli. nii et äh, mis saab siis suurest Euroopa Liidu kliimadiplomaatiast, kui me Paali eesmärkidest ja G kaheksa poolt vastu võetud eesmärkidest kinni ei pea? nii et äh, meile ei piisa sellest tööprogrammist, et äh, Cancunis või Lõuna-Aafrikas eurooplastena edukalt äh, esineda täna ähm.. suur tänu, suur tänu. ja härra Timothy Kirkhope Euroopa konservatiivide reformistide nimel, palun. härra president, rääkides programmidest, tuletaksin ma teile meelde ta üheksakümne teise aasta programmist õpitud õppetunde. komisjon sai siis teada, et me peaksime panema paika ühe prioriteedi ja keskenduma ühele poliitikale ühel ajal. siseturu loomine oli eesmärk, mida kõik mõistsid ja iseäranis mõistis seda avalikkus. aga pärast seda oleme me sageli näinud, kuidas komisjon esitab ühe algatuse teise algatuse järel, sõltumata sellest, kas sellest on mingisugust praktilist kasu ja komisjon muudkui loodab, et avalikkus hakkab seda, neid eesmärke armastama. see on aga läbi kukkunud, seetõttu Barroso algatusi me tervitame, Euroopa majandus on endiselt kriisis ja ainult tegutsemine aitab äh, olukorda muuta me ei saa rääkida ainult panganduskriisist äh, ja transporda ja erakorralisest äh, olukorrast. oluline on see kriis, mis peaks Euroopa viima edasi konkurentsivõimelisemaks ja innovatiivsemaks kui Aasia ja Ameerika majandusruumid, seetõttu me toetame kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, me usume samas, et seda tuleks muuta, üksikasja tuleks muuta, aga samas põhiolemuselt on see süsteem õige, meil on vaja nutikat, kaasavat, jätkusuutlikku Äh, majanduskasvu, kus meil oleks kõrge tööhõive ja sotsiaalne kaasamine. see peaks olema komisjoni tulevuseks eesmärgiks. majanduskasv ja edukad ettevõtted, edukad ettevõtjad äh, loovad meile jõukust, jätkusuutlikku tööhõivet ja see on kõige parem vaesusevastase võitluse vahend. komisjon peab olema selliste ettevõtete ja ettevõtjate äh, liitlane, mitte vastane, seetõttu me leiame, et siseturgu tuleks laiendada, tuleks rõhutada arukat tugevat reguleerimist, eeskirjade õiglast rakendamist üle kogu Euroopa Liidu ja võrdset rakendamist, bürokraatia vähendamist, kitsaskohtade kõrvaldamist, heade tavade jagamist, tööturu kaasajastamist ja kaubandustõkete kõrvaldamist. võttes äh, endale liidrirolli dünaamilise majanduse kujundamisel äh, saate te meile äh, toetuse Äh, mõningad äh, meetmed on liikmesriikide õigusi piiravad, nagu näiteks äh, ka mõned, mõningad Stockholmi programmi eesmärgid, mõningad kodanikualgatuse põhimõtte küljed ühise kalanduse puhul võivad mõningate algatuste puhul tekkida suuremad bürokraatilised tõkked ja lõpetuseks me ei ole nõus sellega, et liikmesriikide ühised algatused äh, välisasjade vallas peaksid olema komisjoni kätes täielikult, mitte komi-, nõukogu kätes. ja ka igal juhul me tahame lähimuse põhimõtet, me tahame, et Euroopa tooks meile lisaväärtust ja keskenduks tõelistele ülesannetele, me tahame, et komisjon näeks võimalust, mis on tööprogrammis ja et me kõik näeksime võimalust majanduskriisi majanduskriisis, et äh, paremini olla valmis järgnevateks aastateks ja olla paremini relvastunud tulevikuks. suur tänu teie kommentaaride eest ja nüüd äh, Euroopa Ühinenud Vasakpoolsete ja Põhjamaade Vasakpoolsete nimel härra Portas. suur tänu, tööprogramm on Aeg tegut-, pealkirjastatud Aeg tegutseda aga igal juhul võttis teil aega viis päeva, et korraldada ministrite videokonverents. ma võin äh, siinkohal äh, hinnata kõrgelt härra Barroso huumorimeelt. miks on tulnud aeg tegutseda, kuid äh, samas, miks me ei ole ka varem tegutsenud? kas see pealkiri on mõeldud kui enesekriitilise iroonilise märkusena või on see lihtsalt üks tavaline pealkiri ühel bürokraatlikul dokumendil? ühesõnaga, e, mille pealkiri, mille eesmärgiks on varjata tühja sõnade mäge. kas me üritame siin äh, varjata meie liidu vaesust? Teie dokumendis äh, räägite te algatustest, mille eesmärgiks on äh, majanduskasvu ja tööhõive kasumi võrdne jagamine. milline algatus, milline, mis asi see algatus tegelikult on ja kuidas me peaksime liikmesriikide kasu jagama lähtuvalt stabiilsusprogrammist ja kuidas komisjon peaks neid äh, majanduskasvu kogu, kasumeid ja jagama, kui meil ei ole majanduskasvu tegelikult, kuidas me pea-, saame vähendada vaeste, vaesete arvu, ilma et me puudutaksime jõukate ja iseäranis rikaste kasumeid? defitsiidi vähendamise programmid on äh, meie majanduse teinud äh, tupikseisu, äh, me tahame, et avalikkuse kulutusi vähendatakse ja see tähendab, toob kaasa ka tööpuuduse kasvu. aeg tegutseda, ütlete te, kas on aeg tegutseda? üks teine volinik järeldab, et meil on vaja ühendatud jõude selleks, et kriisiga võidelda, mida kreeklased arvavad sellest, küsige nende käest, kas me oleme kiiresti tegutsenud, kas me oleme õiglaselt tegutsenud ja mida me oleme ette võtnud reitinguagentuuride puhul ja mis puudutab portugallasi, küsige neilt, mida nemad arvavad. iga kord, kui komisjon sekkub meie majandusse, siis nende hinnad tõusevad, toiduainete hinnad tõusevad. küsige eurooplastelt, miks asjad on nii, nagu asjad on. ja kui nad vaatavad sõnumitööd, siis hakkavad nad selle peale naerma, sest et eks ka eurooplastel ole huumorimeelt. suur tänu, härra Portes ja nüüd härra Provera, Euroopa Vabadus ja Demokraatia. Le imprese su-. suur tänu, härra president. ettevõtted, eriti VKE-d, mis moodustavad üheksakümmend üheksa protsenti tootjatest Euroopas, vajavad fundamentaalseid muudatusi, lihtsalt ligipääsu krediidile, paindlikumat tööturgu vähem bürokraatiat ettevõtte loomisel ja juhtimisel, eh, ebaõiglase kon-, konkurentsi eest kaitstus. me tunnistame komisjoni tööd selleks, et kiirendada õigusloomet Euroopas ja viimase viie aasta jooksul on tuhat kuussada õigusakti läbi vaadatud, me tervitame kõiki tasemel sellist töörühma Edmund Stoiberi juhtimisel rahvusvahelise kaubanduse olukord on murettekitavam. kriisi hetkel tuleb äh, Euroopa Liidu kaitsevõimet tugevdada, ettevõtted ei saa võistelda äh, sotsiaalse ja keskkonnadumpingu vastu, mis iseloomustab äh, selliseid tõusvaid majandusi nagu Hiina, kus on väiksed kulutused tööjõule, kus pole sotsiaalkaitset ja sellega seonduvaid kulu, kulutusi ning kus pole keskkonnakaitse eeskirju. komisjon peaks veelgi agressiivsem olema ka võltsimisvastase võitluse osas ning autoriõiguste intellektuaalse omandi kaitse osas. ja ma ei näe komisjoni programmis mitte midagi selleks, et rakendada ühtekuuluvuspoliitika-alaseid sätteid Lissaboni lepingus. artiklis sada seitsekümmend neli lepingus tunnistatakse Ehm, mägiste piirkondade erilist rolli, nad esi-, nad moodustavad seitsekümmend protsenti meie territooriumist ja seal elab üle üheksakümne miljoni kodaniku. ma kutsun seega üles komisjoni järgmises programmis lisama ettepanekut raamprojektiks, mis võimaldaks kaitsta mägipiirkondade elanikke ja selleks, et kasutatakse taa-, kasutataks taastuvenergiat, mida pakuvad mägipiirkonnad suur tänu ja nüüd mitteühinenud liikmete nimel härra Brons. tänan, härra president. komisjoni töökavas aastaks kaks tuhat kümme oli öeldud, et Euroopa Liit peab mõtlema pikaajalistele väljakutsetele nagu üleilmastumine ning taastama konkurentsivõime. probleem on selles, et Euroopa Liit ei ole seisnud vastu üleilmastumisele, ta, ta on tohutult sisse toonud tõusvatest majandustest ja tal pole mingit kaitset selle vastu, ainus viis, kuidas me suudaksime teha, on, on sellele vastu seista. isegi kui ma toetaksin Euroopa Liitu, ma, ma süüdistaksin selle juhte selles, et nad ei ole arvesse võtnud kodanike majanduslikke huve. Euroopa Liit on globaalne liit, ta üritab saavutada globaalset kaupade ja teenuste liikumist, mina leian, et suveräänsed liikmesriik, Äh, liikmesriigid peaksid taastama oma tootmisbaasi ning kaitsma töökohti oma turgudel. Äh, eurofiilidele on sõnum selline, Euroopa ei suuda kaitsta oma tootmist ja oma põllumajandust kolmanda maailma konkurentsi eest. üleilmastumisele tuleb vastu seista kas üksikult või ühiselt. komisjoni dokument viitab väidetavale vajadusele edendada legaalset sisserännet. selleks, et vastu seista vananemisele, pole, pole kahtlust, et vananemine on probleemiks paljudes riikides. kuid me peame uurima, miks need probleemid tekkisid, miks paljud lapsed, paljudel naistel on võimalus valida ja töötada, mitte saada lapsi, kuid paljud töötavad vajadusest selleks, et maksta arveid Pole kahtlust, et selline areng on avaldanud mõju sündimusele, mis äh, on langenud majandusjõudude survel. majandusse sekkumine võib muuta majandusjõude ning see toob endaga kaasa vastava muutuse peredemograafias suurte perede sissetoomine kolmandast maailmast on asenduseks sündimata Euroopa lastele ja see tugineb väga ohtlikul eeldusel, et kolmandate riikide pered on see, see mantel, millega me saame asendada Euroopa kultuurimantli. immigrantide lapsed väidetavalt on samavõrd eurooplased kui eurooplased ise, kuid see ei ole tõsi. erinevad kult-, erinevaid kultuure kata, kannavad erinevad inimesed, me ei ole oma kultuuride toode, kultuurid on inimeste toode. me asendame inimesed kolmand-, eurooplased inimestega kolmandast maailmast, siis tähendab seda, et Euroopa asendatakse kolmanda maailmaga. aeglaselt Euroopat puhastatakse etniliselt eurooplastest. suur tänu, härra Prants. ja nüüd Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barro. Euh, suur tänu, härra president, üldiselt, mitte rääkides nüüd neist, kes ütlesid väga selgelt ja ausalt, et nad on Euroopa Liidu vastu, ma võin öelda, et on siiski äh, kattuv nägemus selles majas, äh, mis puudutab meie programmi. üks ühine öö, äh, lähenemine erinevate fraktsioonide vahel on ambitsioonikus, kõik soovivad näha ambitsioonikavamat Euroopat ja siin äh, jäid mulle meelde mõned ideed, millega ma olen iseäranis nõus. härra Saier rääkis, et äh, tuleb vältida viieaastaku plaane, äh, nagu see, neid rakendati kommunistlikes režiimides, seepärast me just soovimegi säilitada paindlikkust et äh, kohaneda keskkonnaga, mis muutub. ja samuti ma tahaksin selgituseks öelda härra Saierile ja ka härra Svobodale, et äh, neil on õigus, kui nad soovivad äh, rohkem tegevus majandus- ja finantsvaldkonnas Euroopa Liidu tasandil ja kui nad räägivad liikmesriikide vastuseisust, näiteks komisjoni rolli suurendamisele riigi rahanduse järelevalves. eelmises komisjonis, mida mul oli au juhtuda, esitasime me määruse projekti selleks, et anda rohkem EU auditialast pädevust Eurostatile ja teatud liikmesriigid lükkasid selle tagasi, nad ei soovinud, et komisjon etendaks seda rolli. ja seepärast, mida võime sellest kriisist õppida, on see, et me oleme järjest rohkem üksteisest sõltuvad majanduspoliitika Euroopas ei ole sugugi ainult äh, siseriiklik küsimus, see on loomulikult siseriiklik küsimus, kuid sellega on seotud Euroopa ühishuvid ja seega on vajalik rohkem koordineerimist. härra Svaer, härra Svoboda, proua de Sarnes, kõik teised on sellega nõus, et äh, meil on vaja järjest kooskõlastatumat majanduspoliitikat, selles suunas me ka liigume. ja eriti tahaksin rõhutada härra Svoboda ambitsiooni, ma tänan ka teda selle eest, tõhustatud partnerlus komisjoni ja parlamendi vahel, kui me räägime finantsperspektiivist, vajadus äh, vastu seista teatud äh, valitsuste vahelisele lähenemisele, mis on üllatav, sest Lissaboni leping äh, läheb just vastupidises suunas ja tõhustab rohkem Euroopa mõõdet. kuid ma loodan, et me õpime sellest kriisist seda, et meil on vaja rohkem Euroopat ja mitte vähem Euroopat. üheks näiteks, nagu rääkis sellest proua de Sarnes, on finantsregulatsioon. siiski huvitav, et mitte öelda paradoksaalne, on see, et meil on nii palju taotlusi teatud liikmesriikidelt äh, tegutseda finantsregulatsiooni osas. ühehäälselt liikmesriigid leppisid kokku selles, et vähendada komisjoni ettepanekute ambitsioonikust pärast de la, de la, de la Rosieri raportit, see näitab, milline vahe on avalduste ja otsuste vahel. ma loodan, et me koos, Euroopa Parlament ja Komisjon, võime öö, äh, ületada selle lõhe, et öö, äh, Euroopa tegutseks sidusamalt, sest meil on tõepoolest vaja neid ambitsioone. tähtis küsimus on mõista lähimuspõhimõtet tahaksin seda rõhutada. ma toetan lähimuspõhimõtet ja olen ka nõus härra Kirkhoffiga, kuid tuleb mõista, mis on lähimuspõhimõte, otsustada, milline on kõige õigem tasand, kus otsuseid langetada. lennunduse kriis on siiski kummaline, mis toimub, ma lugesin täna ajakirjandusest ja mitte ainult euroskeptilises või euro tabloidpressis, vaid tõsises pressist, et Euroopa Liit nägi, et ta on teinud oma otsustes vigu, peatades lennud. see on ju täiesti uskumatu. kui on üks valdkond, kus tegemist on riikide pädevusega, siis eh, see on just lennunduse kontroll, kõik, eh, kõik Euroopa regulaatorid võtsid ise oma otsused vastu. ja nüüd siin protesteeritakse Euroopa vastu, kus Euroopas pole pädevust ja et ja lõpp, jõuame selleni siis välja, et, et komisjon üldsegi tekitas selle vulkaanipurske Islandil me näeme selgelt, et vastutuse tasandis on, on erinevad, riiklik tasand, Euroopa tasand. igal juhul tuleb uurida, milline on kõige kohasem tasand. komisjon on valmis ja võin teile seda kinnitada, kandma oma vastutust kuid meil on vaja, me peame ehitama liidu Euroopa Parlamendiga, ütlemaks, mis on meie vastutuses ja mis ei ole meie vastutuses. vastasel korral tekib alati see refleks ja just kriisihetkedel me teame, et on lihtne kasutada natsionalistlikku retoorikat, populistlikku retoorikat ning äh, äh, ning äh, väita, et vastutus lasub Brüsselil, kuigi tegemist on liikmesriigi vastutusega. käituda tuleb terve mõistuse aluselt, mida tuleb teha Euroopa tasandil, kus on võimalik anda lisandväärtust liikmesriikide tegevusele, siis näiteks Agenda kaks tuhat kakskümmend, siin äh, e-, keskendub Euroopa peamisele, meil on vaja majanduskasvu, kuid mitte, mitte igasugust majanduskasvu, meil on vaja õiglasemat majanduskasvu, rohelisemat, jätkusuutlikumat, äh, arukamat majanduskasvu, mis on suunatud tulevikku, selleks et äh, kasvuallikad oleksid uut tüüpi Euroopas. siin tõesti on meil võimalik suurte probleemidega tegeleda, nagu tööpuudus, noorte tööpuudus. ja siin tuleb öö, äh, sõlmida liit institutsioonide vahel, töötades lojaalselt koos liikmesriikidega, selleks, et saavutada konkreetseid tulemusi meie kodanike jaoks. meil on olemas alus lähiaastate tööks ja pärast meie tänast arutelu Äh, said kolleegid, ma arvan, julgust ja, ja tuge teie sõnadest ja teie nõudmistest. me loodame olla selle ülesande kõrgusel täna. Bardzo dziękuję panie przewodniczący za tą wypowiedź. Suur tänu, Suur tänu, härra Barroso, teiepoolse vastuse eest ma tahaksin omalt poolt öelda, et äh, Euroopa Komisjonil on parlamendi näol suur liitlane, enamik äh, parlamendi liikmeid toetab Euroopa Komisjoni tegevust. Nad äh, toetavad, et eriti just kriisiolukorras on vaja jõud ühendada, et Euroopa Liit on vajalik ja me oleme veendunud, et Euroopa Komisjonil peaks olema ka rohkem pädevust ning Lissaboni leping toimib kodanike huvides, me peame rohkem vastutust kanda võtma ja lähtuma Lissaboni lepingust. ja ma kinnitan äh, president, et enamik äh, parlamendiliikmeid on teie liitlased ja nüüd äh, minister äh, Lopez Garrido saab sõna lõppsõnaks. tänan, kõigepealt ma sooviksin õnnitleda Euroopa Komisjoni ja presidenti Barrosot väga ambitsioonika tööprogrammi esitamise puhul. see tööprogramm vastab täielikult Hispaania eesistuja töösuunistele ning samuti trio tööprogrammile, mis koosneb Hispaaniast, Belgiast ja Ungarist. nõukogu teeb tihedat koostööd nii komisjoni kui ka Euroopa Parlamendiga. ja viimast ma tänan komisjoni tööprogrammi toetamise eest. komisjon teeb äh, suuri püüdlusi. me ju teame, et äh, nii-öelda Barroso teine komisjon töötab äh, alles alates novembrikuust ja sai ametlikud pädevused alles paar kuud hiljem. aga töö on olnud sellel komisjonil väga hea ja komisjonist on tulnud äh, palju konstruktiivseid panuseid ja ma tänan nii presidenti kui ka volinikke tugeva toetuse eest Hispaania eesistujale. ja sama puudutab ka Euroopa Parlamenti. alati, kui me oleme rääkinud sel teemal, oleme saanud Euroopa Parlamendilt äh, konstruktiivset toetust. ja ma tahaksin täna ka paluda parlamendilt toetust komisjonile seadusandlustöös. me räägime ju täna komisjoni tööprogrammist, eelkõige just äh, sellest eesmärgist lähtuvalt, et teha tasa kaotatud aeg. suur tänu äh, nõukogule suur tänu komisjonile, president Barrosole ja volinikele siia tulemast. suur tänu äh, osutamast, millist tähtsust te omistate Euroopa Parlamendile. käesolevaga on see arutelu lõppenud. tänan, härra president